dialoogi, sellepärast et praeguse kriisi ajal ei tohi inimesed jääda kannatajateks. suur tänu! suur tänu! E, selle teemaga oleme me jõudnud ühele poole, hääletame homme alates kella kaheteistkümnest. meie järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus see puudutab mittesäästvat makrellipüügi Atlandi ookeani kirdeosas. kõigepealt annan ma sõna küsimuse autoritele, härra Kalaherile. suur tänu, proua juhataja, ma väga hea meelega esitan täna selle väga-väga olulise küsimuse Äh, säästva makrelli püügiga seoses. nimelt küsimus puudutab äh, siis äh, neid kahtesada kaheksakümmend tuhandet vastutustundetut kvooditonni, mis on seatud, seotud Islandi ja Fääri saarte osas. see on täiesti vastuvõetamatu, see seab ohtu väga terve makrelli saagikuse praegu antud piirkonnas kaksteist kuud on äh, möödunud äh, sellest, kui äh, makrelli akrediteerimisel selles piirkonnas pandi piir, kui makrellivarud kokku langevad Islandi ja Fääri saarte vastuseisu tõttu, siis sellel on laastav mõju tervele Euroopa Liidu tööstusele antud valdkonnas meil oleks äh, saagikuse ülekaal ja äh, selgelt on näe-, näha juba seni see, et kui tegevusi ette ei võeta, siis äh, on tulemused katastroofilised Fääri saartel on saagikus neljakümne kuuelt vähenenud kahekümne üheksa koma nelja protsendini ja kvantitatiivselt rääkides on Islandi osas kolmekordselt ja Fääri saartel kuuekordselt suurenenud. Need on jahmatavad arvud, Island ja Fääri saared Äh, võtavad praegu kakskümmend kaks protsenti ainult välja, mis teaduslikult on äh, jätkusuutlikuks kuulutatud. see on ebajätkusuutlik äh, kalastamistaktika. ja et asi veel hullemaks teha, Fääri saared on loobunud Kirde-Atlandi koodisüsteemist Nad on ületanud seda kolm korda sellest, mis ette oli nähtud. me nõuan nüüd teilt, proua volinik, et reageerige nüüd, arvestades seda, kui selge on teie mandaat ja äh, ärge vastuge, ärge olge nõus selle vastusega, mis teile praegu antakse ja tehke nii, mida teilt on palunud see parlament. raportöörina ma tahaksin, et koheselt reageeritakse, jutuaeg on läbi, me peame nägema tulemusi ja tulemusi, samme tuleb astuda selleks, et see tööstus päästa arvestades seda, mida ma ütlesin ja arvestades seda, mis on raamdirektiivis, raammääruses kirjas, on mul küll väga raske aru saada, miks komisjon ja volinik keelduvad arvestamast selle koja eh, enamuse seisukohtadega. Te, proua volinik, peaksite siiski nägema, et see ülepüük on juba eh, endas kujutamas eh, laastavat ohtu sellele tööstusele. kaksteist vestlusvooru on toimunud, kuid ükski osapool ei ole esitanud nendel kohtumistel realistlikke lahendusi. ja sellised kohtumised jätkuvad, kui koheselt ei reageerita, on asi hull ma ei, ei saa teha muud, kui süüdistada Euroopa Komisjoni selles, et midagi kuhugi ei ole jõutud. Island ja Fääri saared ei vastuta minu ees. Teie, härra volinik, proua volinik, ise ütlesite kalandusministrite kohtumisel üheksateistkümnendal oktoobril sama asja äh, makrelli saagikuse kohta, mis mina ütlesin mina äh,. Fääri saared ja Island äh, käituvad äh, väga isepäiselt. Euroopa Komisjon on seadnud väga karmid reeglid Euroopa Liidu sees äh, makrellipüügile ja minu meelest on see väga teretulnud. Äh, see näitab kõike seda, et Euroopa Liit on jätkusuutlik kalur nii-öelda kalanduskomisjon on mul paluda, eh, palunud esitada see küsimus, kalanduskomisjoni esimees täna kahjuks ise siin osaleda ei saa. Fääri saared ja Island peavad jätkusuutlikult ja vastutustundetult tegutsema. Eh, on oluline see, et nad pe-, peaksid kinni äh, teaduslikest uuringutest äh, oma kvootide seadmisel. ma lõuan ka seda, et mat-, maksimaalne jätkusuutlik saagikus ja nende määrad jääksid paika äh, Euroopa Komisjoni kalandusreformis, kõik toetavad seda, aga mitte midagi ei ole realiseerinud. Te ei ole suutnud praegu tõhusat kaubandusmeedet rakendada selleks, et astuda vastu sellele karjuvale mm, ebasäästlikule ja ebajätkusuutlikule kalastamispoliitikule. meil on vaja tegusid, mitte sõnu, teile on antud väga tugev mandaat, aga te eirate seda mandaati. ma kaotan usaldust teie vastu, mind äh, paneb muretsema tulevik ja ühtse kalanduspoliitika tulevik ja ma tõesti loodan, et teil on täna öelda meile ka häid uudiseid ja kavatsete meile öelda, et te võtate arvesse äh, meie seisukohti oma lõppotsusel. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Tamanaki, meie volinik. suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin tänada härra Gallagheri selle teema tõstatamise eest, tõesti oluline teema ja me oleme äh, rääkinud ka siin kojas varem sellest, et mis on ülepüügi tulemust, mille eest vastutavad äh, Island ja Fääri saared, mida see tähendab meie kalavarudele ja mida see tähendab äh, nende kalaliikide varude säilitamisele. ja ma olen täiesti nõus äh, nende kõhklustega, mis on teie, mis on teil seoses nende sammude mõjuga meie kaluritele ja meie kohalikele kalatööstustele ko,? Ko, äh, väikesed äh, alused, äh, väikesed äh, kalurid, kellel ei ole teise alternatiivile kui kalapüük ja ma olen teiega täiesti nõus, et olukord on keeruline. nii et me jälgime olukorra kujunemist väga pinevalt ja me oleme üritanud läbi erinevate kanalite, tõesti neid on olnud väga palju, selleks et survet avaldada Islandile, Islandi valitsusele ja ka Fääri saartele selleks, et nad oma poliitikaid muudaksid ja me loodame, et äh, lõppude lõpuks, kuigi selleks läheb ilmselt väga palju aega, õnnestub meil läbirääkimisi jätkata kõikide äh, rannikuvalitsustega ja jõuame mingisuguse lahenduseni. praegu seda lahendust ei ole, tuleb vaadata, mis siis teha. nii et kokkuvõtvalt, kokkuvõtvalt kaubandussanktsioonide seadmine on muidugi üks äh, lahendustest, aga oluline on see, et me kaaluksime väga ettevaatlikult äh, ähm, äh, mõningaid faktoreid. kõigepealt me tule-, peaksime mõt-, mõtlema sellele, millistel tingimustel need sanktsioonid peaksid tulema sisse ja millal nüüd makrelli puhul, praegu meil on liikmesriikidega läbirääkimisel võimalikud valikuvariandid, homme ma kohtun Norra ministriga Brüsselis ja ma loodan, et meil õnnestub jõuda ühtse lahend-, seisukohani. nagu ma siis ütlesin, Norra valitsusega loodame jõuda ühisseisukohani, aga ma tahaksin siiski öelda, et komisjon on juba keskendunud ka menetluslikele aspektidele selleks, et kiirendada otsuse langetusprotsessi, kui me otsustame edasi liikuda. kui me otsustame äh, sel-, need tegevused ette võtta, siis äh, on meil juba tehtud ettevalmistused äh, menetluse kiirendamiseks. ja hoiame kursis kõiki teid, kes on asjast huvitatud äh, et kuidas lähevad läbirääkimised Norra valitsusega järgmisel nädalal. nüüd äh, makrell, see oli siis makrellis, nüüd äh, heeringas, siin äh, komisjon muidugi kahetseb kahekümne kuuendal märtsil Fääri saarte otsust, kus nad otsustasid ühepoolselt kolmekordselt tõsta kvooti. see on tõesti täiesti vastu äh, võetamatu. ja mis on samuti vastuvõetamatu, on see, et äh, nad lahkusid läbirääkimistelt. nii äh, komisjon kui ka meie Norra partnerid on esitanud ühisavalduse, kus me oma muret väljendame ja nõuame, et Fääri saared need sammud otseselt, koheselt tühistaks. ma äh,, nagu ma aru saan, Äh, selline ühepoolne otsus äh, selle väga konkreetse kalavaru äh, jaoks võib kujuneda vägagi negatiivseks, nagu ma ütlesin, siin on nüüd selgem, mis on ähm, juhtunud kahjuks. ma olen andnud rohelise tule selleks, et komisjoni sisene süsteem käivitada selleks, et kaubandust sanktsioneeriv meede Fääri saarte vastu esitada suur tänu, järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad, Rahvapartei nimel annaksin sõna ko kolleeg Valesale. suur tänu, lugupeetud volinik, mul on väga hea meel e, selle üle, et me saame rääkida Islandi e, kalandusest juba mõnda aega on see Euroopa Liidu ja Islandi vaheliseks tüliõunaks Island on suurendanud oma püügimahtusid ning see ei ole meie koostöö huvides. niisugune vastutustundetu käitumine võib aga tulevikus avaldada väga tõsiseid tagajärgi. kui Islandi kalavarud ammenduvad, siis soovituslikud püügikogused vähenevad viiekümne protsendi võrra ning äh, see tähendab üksiti ka seda, et terve kalaliik satub ohtu. Islandi käitumine tuleb tõsiselt kõne alla võtta ka liitumisläbirääkimistel. Euroopa Liidul on instrumente, millega avaldada survet niisuguse käitumise lõpetamiseks ning kalavarude kaitseks kõik riigid, nii hästi liikmesriigid kui ka kandidaatriigid peavad äh, peeglisse vaatama äh, ning äh, me kõik peame tegema ka tõsist koostööd selleks, et tagada kala, kalavarude jätkusuutlikkus. meil on vaja leida ühised lahendused. suur, suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna kolleeg Toomas suur tänu no,. nagu me juba siin kuulsime, siis Euroopa äh, Liidu püüdlused äh, makrellivarude päästmiseks on tõepoolest äh, eeskujulikud olnud. me näeme, et makrellivarud on ajaloo suurimale tasemele jõudnud ning meie püüdluste tulemusi me ei tohi lasta nüüd ohtu sattuda makrell liigina on taaskord ohus, teda ohustavad Islandi eh, eh, kala, kalandusettevõtted ning eh, me näeme, et biomass väheneb järjest ning me peame võtma vastavaid meetmeid. kogu Euroopa Liit on sellest huvitatud makrelli varud äh, ka Prantsusmaal on äh, ohus ning äh, kogu tulemusena satuvad ohtu ka VKE-d, kes tegelevad kalandusega. väga oluline on pidada silmas kõiki kalavarusid ohustavaid tegureid ning praegune olukord on tõepoolest kriitiline Islandi ja äh, Fääri saarte senine käitumine ei näita liikumist mõistliku lahenduse suunas. me peame mõtlema sellele, milline võib olla kalandusettevõtete panus olukorra parandamiseks. me äh, nõuame, et Euroopa Komisjon täidaks oma kohustusi reguleeriva organina äh, ning Islandile ja Fääri saartele tuleb kohaldada ka karistusi. Need riigid, kes ei pea kinni jätkusuutliku kalanduse eeskirjadest, peavad kandma ka vastavaid tagajärgi ning äh, nendele riikidele tuleb rakendada ka vastavaid meetmeid. suur tänu sõnavõtu eest rohelistele ning järgmisena saab sõna kolleeg Link. suur tänu, proua juhataja proua volinik, aga kellelegi vist ei meeldi see, et me peame sellest asjast jälle uuesti siin rääkima, makrellist, mille puhul mitte mingisuguseid arenguid ei ole äh, toimunud, see on meie, šotlaste jaoks väga oluline kalavaru Ehm, Euroopa kalanduspoliitika tundub olevat küll väga võimas meie enda kalurite tegevust äh, reguleerimisel, äh, see poliitika on väga piirav, väga paindumatu, jäik, seda on väga raske hallata Euroopa Liidu sees, aga tundub, et äh, kogu see teie võimukus meie üle siin sisemiselt haihtub siis, kui üritatakse lahendada seda vaidlust Äh, Šoti kalandusminister, nagu te ilmselt teate, ütles, et võib-olla rahvusvaheline öö, äh, vahendaja peaks äh, ametisse pandama selleks, et see oluline vaidlus lahendada ja võimalikult siis selle objektiivselt ja neutraalselt lahendada. väga hea meel, et proua volinik ei ole seda lahendust välistanud, võttes arvesse seda, et ei ole seniste instrumentidega nagu eriti kuhugi jõudnud Grazie per eh, l'ECR. suur tänu. nüüd proua Kööling, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja. Ühendkuningriigis ja ma arvan ka teistes liikmesriikides tahavad tarbijad osta järjest rohkem kala, kui seda kala on püütud jätkusuutlikult. Eh, makrell on väga toitev, seda oli väga palju ja äh, väga paljudes menüüdes hakkas see esinema hästi sageli. aga kõik on nüüd peatunud tänu ühepoolsetele, ühepoolsele tegevusele äh, Fääri saarte ja Islandi poolt olukord ilmselt e, muutub veel hullemaks, kui külmutatud kalavarud e, ära tarvitatakse praegusel hetkel on hind langenud. Euroopa kalandus, Euroopa kalamehed käituvad hästi, täidavad kõiki reegleid ja ma ühinen täiesti oma kolleegidega, kes on tõstatanud selle küsimuse, mikspärast komisjon midagi ette ei võta millal komisjon hakkab kasutama seda võimu, mis tal on, sest juba kuus kuud tagasi me palusime, et hakataks otsustavalt tegutsema, et muuta nende riikide käitumist. ja mis siis saab eh, eh, rannikuriikide eh, kokkuleppest? suur tänu! ja nüüd siis teised sõnavõtjad härra Sanchez Preseido, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja küsimus on selles, kuidas täidetakse rahvusvahelisi eeskirju, merenduseeskirju ning rahvusvahelisi leppeid, mis on mõeldud kalavarude kaitseks. siin on vaja väga tihedat koostööd kõikide rannikuriikide vahel koostööd peavad tegema kõik kalastamisega tegelevad riigid. me räägime makrelli varudest ning Islandi ja Fääri saarte käitumisest kahe tuhande kümnendast aastast peale me näeme, et Fääri saared tegelikult juba kahe tuhande kuuendast aastast on oma kalapüügi kuuekordistanud ning Island koguni kahekümne kuuekordistanud. see seab kalavarude jätkusuutlikkuse tõsisesse ohtu. see ohustab aga ka teiste riikide õigusi ning Euroopa Liidu õigusi kalandussektoris on tegemist tõsise probleemiga ning sellele tuleb reageerida. me peame tagama selle, et eeskirjadest peetakse kinni, et kokkuleppeid täidetakse me peame käsitlema kvootide jaotamise küsimust ning äh, ka mm, püügimahtusid, tegemist on püügiõiguste küsimustega kõnealuses äh, piirkonnas. tuleb silmas pidada seda, mis on kõik mängus ning meil tuleb selgelt öelda, et lahendused tuleb leida äh, loomulikult tuleb püüda leida lahendusi dialoogi korras, kuid kui see ei ole võimalik, siis tuleb kasutada ka muid meetmeid. sest kuni meetmete mõju kohale jõuab, läheb samuti aega. E härra Kadek, poolteist minutit, palun proua juhataja, proua volinik, ma tahaksin teiega jagada oma suurt pettumust. mitu korda on makrelli küsimuses lükatud äh, see konflikt kõrvale. Islandi, Fääri saarte ja Euroopa Liidu vaheline kokkulepe äh, puudumine äh, halvustab ühiseid huvisid äh, ja ohustab kalavarusid. Äh, Fääri saarte Islandi tegutsemine on vastutustundetu ja see viib selleni, et äh, makrelli selles tsoonis peetakse üle, see on ebarealistlik, mida nad teevad, nende kvoodid on liiga kõrged ja see läheb nende enda huve, huvide vastu. nagu ütles eelkõneleja, Fääri saared on neli korda suurendanud oma kvooti Äh, Island kahekümne kolme protsendi võrra, see on täiesti vastuvõetamatu. lisaks keskkonnamajanduse ja kaubandushuvidele äh, on kõik osapooled ohustatud, see peab olema peamine eesmärk äh, läbirääkimistel meie merede Äh, saagikus on ohus, Euroopa Komisjon peab olema karmim oma lähenemisel, me peame kaitsma oma varusid äh, oma meredes, aga mida, ja selles osas on nad väga hästi hakkama saanud, aga mida nad on teinud rahvusvahelistes suhetes? ette on ju nähtud sanktsioonid nende riikide jaoks, kes ühtseid varusid äh, jätkusuutlikult ei püüa, mis nendest sanktsioonidest on saanud? näiteks peab panema piirangud kalaimportidele, import transpordile nendest piirkondadest. see võib-olla paneks mõtlema äh, Fääri saared ja Islandi ja vastutustundlikult käi-, käituma. Islandi provotseeriva tegevuse tulemuseks võib olla see, et nad ei saagi Euroopa Liitu. nüüd me oleme jõudnud vaba mikrofonini. esimene kõneleja, proua juhataja, praegune olukord on väga tõsine. ühepoolsed otsused, mida langetati Islandis ja Fääro, Fääri saartel kalakvootide osas on mõjunud väga negatiivselt kõikidele riikidele majanduslikult ja keskkonna seisukohast lähtuvalt. tegemist on ühisressursiga, on vaja rakendada mingeid meetmeid. kvoodid on ju jagatud eh, me kõik käitume vastutustunde, tunde, vastutustundlikult, aga eh, teised eh, peavad sellest samamoodi kinni pidama. vaja on rakendada sanktsioone, sest tegemist on korduva rikkumisega. komisjon on eh, piiranud kalapüüki keskkonna huvisid silmas pidades ja kahjustanud sellega eh, meie Euroopa Liidu kalurite huve. aga praegu eh, me tahaksime teada konkreetselt, mida te teete, millised on tulemused, mida te olete saavutanud. palun eh, ikkagi arvestage seda, et ka mingisugune tulemus peab olema nendel aruteludel, mida te peate. härra Nikolesko, palun suur äh, tänu, äh, proua juhataja. ma tahaksin liituda kõikide nende kolleegidega, kes äh, viitasid sellele, et Euroopa Komisjon peab selles küsimuses jääma endale kindlaks ja võtma väga veendunud seisukohti. aga praegu kahjuks meie lähenemine ei ole ühtne, me peame sama öö, Äh, rangelt äh, lähenema sellele Atlandi piirkonnale, nii nagu me läheneme Musta mere piirkonnale. Äh, kaks Musta mere regioon, riiki on ju Euroopa Liidu liikmesriigid, me peaksime seal ka aktiivsemalt tegutsema, aga dialoog kolmandate riikidega ei ole olnud rahuldustoov. ja ma tahaksin lõpetuseks öelda ka seda, et Hiina äh, püüab välja kaksteist korda rohkem üksinda kala kui kõikide ÜRO liikmete puhul kokku. see eh, ei ole mitte kellelegi eh, lepituseks, eh, et et nad nii palju suuremad on. me peame leidma üle, ülemaailmsed kokkulepped selles küsimuses, härra Van Nistelrooy. tänan Äh, sellest ei olegi kuigi palju aega möödunud, kui me siin viimati arutasime uue kalanduspoliitika üle, jätkusuutlikkuse üle. Äh, me äh, püüdsime arvesse võtta ka kalurite huve. nüüd me näeme, et Islandi ja Fääri saartega on väga suured probleemid tekkinud. kuidas me saame vaadata veel oma kaluritele veel silma? kui me, kuidas me vaatame Hollandi kaluritele silma? ma sooviksin teada, mida on tehtud selleks, et äh, kaitsta Euroopa Liide, Liidu huve. Euroopa Liit on väärtuste ühendus. kui me sõlmime leppeid, äh, siis tuleb need ka täita. Island soovib Euroopa Liiduga ühineda, kuid niimoodi see ju ei lähe. suur tänu, proua Stailo. suur tänu ma tahaksin lisada sellele, mida härra Kast-, Nesteroi ütles, et kas komisjon eh, on mõelnud härra Hutchingtoni ettepanekule, et kasutada rahvusvahelist vahendajat. see on tõesti üks asi, millele me võiksime mõelda ja nüüd teiseks, praegusel hetkel viidati sellele, et Island peab läbirääkimisi Euroopa Liidu liikmelisuse osas ja kas nad mõtlevad ka sellele, Nendel on järgmisel nädalal äh, valimised ja kas nad mõtlevad sellele, et Eh, ikkagi eh, Island peab alles läbi tegema läbirääkimised eh, liitumisprotsessis ja käsitlema ka kalanduspoliitikast. Nad peavad aru saama, et olukord on jätkusuutmatu ja nad peavad midagi ette võtma. suur tänu, nüüd härra Davis. Thank you, president suur tänu. E, siin praegu e, tõstatati väga oluline punkt, Islandil on reputatsioon, et nad püüavad jätkusuutlikult kala, aga praegusel hetkel on nende reputatsioon ohtu sattunud ja see võib e, saada hävitatud Island tahab astuda Euroopa Liitu, me teame, et need läbirääkimised on väga delikaatsed ja ma tõepoolest tahaksin teada, kas see küsimus on mingisuguse surve avaldamise, avaldab kuidagimoodi survet volinikule, kas eh, ta on surve all selleks, et eh, saaksid toimuda edasised läbirääkimised Islandi liitumise osas Euroopa Liiduga, kas teile avaldatakse survet, küsin ma selgesõnaliselt aga muidugi ma ei väga teile selles osas survet avaldada ei taha selle küsimusega. suur tänu. nüüd ma annan sõna volinikule. suur tänu. komisjon ei taha kuidagimoodi sekkuda Islandi valimiskampaaniasse. aga nüüd siis küsimused. ma tahan teid kõiki tänada teie sõnavõttude eest ma tahaksin teile kinnitada, et me teeme palju selleks, et mõjutada Fääri saari ja Islandit. et eh, me jõuaksime kokkuleppele eh, selles osas, mis puudutab kevadheeringat ja makrelli. millised vahendid meil on, meil on dialoog, meil on eh, kahepoolsed läbirääkimised me toome selle teema rahvusvahelistele foorumitele, kus iganes selleks võimalus on. me ei ole mitte ühegi ettepaneku vastus, vastu kui eh, on ettepanek tuua eh, mängu eh, rahvusvaheline vahendaja, siis on see võimalik, aga kõik peavad sellega nõustuma. kõik peavad nõustuma niisuguse vahendusega me peame veenma kõiki niisuguse teega leppima. aga me ei välista midagi. mina saan aru, et teie kõikide jaoks, ma ütleksin, et praktiliselt kõikide kõnelejate jaoks on oluline see, et rakenduks kaubandusmeetmete, kaubandussanktsioonide äh, kaubandussanktsioonide tee ja me teeme seda eh, nii, nagu reeglid ette näevad. sellepärast ma teile ütlesingi, et see teema tuleb uuesti eh, päevakorda eh, Norra ministriga ja pärast seda ma informeerin teid kõiki, millised otsused me langetasime. sest meil on vaja selles valdkonnas töötada käsikäes norralastega sest muidu ei saavuta me maksimaalset tulemust. nüüd, mis puudutab kevadheeringat, eh, siis ma ütlen teile selgesõnaliselt, et eh, selles osas on pilt selgem. komisjonis on sisemiselt äh, alustatud menetlust kaubandussanktsioonide rakendamiseks Fääri saarte vastu, mina andsin selleks rohelise tule. suur tänu! suur tänu, proua volinik, sellega on selle päevakorrapunkti alane arutelu lõppenud. ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt Chichesteri raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti